Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur ersten Sitzung des Haushaltskontrollausschusses im neuen Jahr und wünsche Ihnen tere tulemast eelarve kontrolli komisjoni koosolekule siin äh, uue aasta alguses. soovin teile kõigile head uut aastat. olge palun head, võtke istet, me oleme tugeva ajalise surve all, seetõttu peame kohe alustama. veel kord äh, soovin teile head uut aastat, edukat äh, uut aastat. et päevakorra juurde muudatustest keegi mulle midagi teada andnud ei ole, siis on päevakord käesolevaga kinnitatud. ja nüüd äh, päevakorrapunkt number kaks äh,, juhataja teadaanded, keelerežiim juhin teie tähelepanu sellele, et äh, seitseteist äh, kolmkümmend algab meil ühine arutelu libe komisjoniga. kohtume väga olulisel äh, teemal ja on äh, oluline, et me õigel ajal äh, siinsed arutelud lõpetaksime. koordinaatorite soovitused on samuti esitatud ja need on laiali saadetud teile juba neljateistkümnendal detsembril, jõuame kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on kontrollikoja liikmete koosseisu uuendamine, meil on siin kaks kandidaati täna, Iirimaa kandidaat ja Rootsi kandidaat tervitan härra Murphyt, Iiri kandidaati, keda me tunneme juba pikka aega, sellepärast et härra Murphy on äh, kontrollikoja personaliliige, ta on seal direktor ja see on nüüd tõesti äh, minu äh, mandaadi ajal esimene kord, kui kontrollikoja direktorit on äh, nimetatud äh, kontrollikoja liikme kandidaadiks. Äh, rõõmustan juba eelseisva koostöö üle ja annangi teile käesolevaga sõna, tervitan ka raportööri härra Tarandit suur tänu, austatud äh, esinaine, austatud eelarve kontrolli komisjoni liikmed, lugupeetud daamid ja härrad. mul on suur äh, heameel ja au esitleda teile Endiiri kandidaadina Euroopa Kontrollikoja liikme kohale pärast äh, avaliku äh, kandideerimise väljakuulutamist. räägin lühidalt oma kvalifikatsioonidest, kogemustest, motivatsioonist. mul on mitmekülgne pikk karjäär, kolmkümmend aastat avalikus äh, sektoris. olen äh, akrediteeritud, sertifitseeritud äh, raamatupidaja, sertifitseeritud siseaudiitor. ma olen töötanud Iiri kõrgemas auditi institutsioonis ja samuti Euroopa Komisjonis, Euroopa Kontrollikojas. mul on põhjalikud teadmised auditistandarditest ja metodoloogiast ma olen olnud seotud finantsvastavussüsteemi ja tulemusaudititega kogu oma karjääri jooksul, olen olnud sise- ja välisaudiitor. sain esimese maikuu suhu auditeerimisest äh,, olles äh, Iiri äh, auditiinstitutsiooni äh, liige, osaledes äh, Eurokontrolli kontrollnõukogu töödes äh, Brüsselis ja Euroopa Nõukogus ka Strasbourgis. ma töötasin hiljem Euroopa Komisjonis, TG äh, Ecofinis, kus ma olin üksusjuht äh, kuus aastat. ma olin ka komisjoni nominent äh, auditeerimisnõukogu Euroopa Investeerimisfondis ja töö Euroopa Komisjonis andis mulle teise perspektiivi ja uued teadmised sellest, kuidas institutsioon töötab operatiivtasandil ja samuti sain ülevaate nendest väljakutsetest, millega see silmitsi on ja see kogemus oli mulle suureks kasuks, kui ma asusin tööle Euroopa Kontrollikojas kontrollikojas äh, olin ma enam kui neli aastat äh, teise koja liikme büroo juht äh, ja see koda tegeles investeerimisega ühtekuuluvuse, majanduskasvu ja kaasatusse. ma sain äh, ülevaate kõrgel tasemel äh, kontrollikoja funktsioonidest ja mul oli ka juhtiv roll suhtluses Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendiga, kaasa arvatud eelarve kontrolli komisjoniga. ma toetasin äh, koja liiget koostades aidates koostada raporteid teemadel nagu mikrorahastamine, noortegarantii ja finantsvahendid. mais kaks tuhat seitseteist, nagu esinaine mainis, nimetati mind neljand-, ta koja direktoriks. Äh, selle koja teemaks on äh, turgude reguleerimine, konkurentsivõimeline majandus. ma tegelen äh, koja iga-aastase tööprogrammiga, personalihaldusega ja kogu koja väljundi kvaliteedikontrolliga. austatud liikmed, on laialdaselt teada, et me oleme praegu kriitilisel ajahetkel taastamaks ähm, Euroopa kodanike usku. maksumaksjatena peab neil olema kindlus äh, selles osas, et Euroopa Liidu äh, rahasid äh, kasutatakse reeglitepäraselt, aga et saavutatakse ka oodatud tulemused kontrollikojal on selles osas äh, võtmetähtsusega roll mängida ja selleks, et äh, kontrollikoda oleks usaldusväärne, peab ta olema täiesti sõltumatu ja see sõltumatus algab äh, liikmetest. kogu minu karjääri jooksul on erapooletus ja sõltumatus äh, olnud äh, kõikide ametipostide puhul äh, nõudmiseks ja samuti on see osa eetilistest nõudmistest ja professionaalsest kvalifikatsioonist. kui minu kandidatuur on edukas, siis ma jälgin täielikult Kontrollikoja liikmete käitumiskoodeksit ja jätkan ka töötamist ausalt ja korrektselt veel üks äh, aspekt, mis minu arvates on ääretult oluline, on äh, Kontrollikoja suhe poliitiliste äh, sidusrühmadega ja kõrgemate auditeerimisinstitutsioonidega liikmesriikides. eriti oluline on suhelda poliiti-, teiste poliitiliste tegijatega, väga oluline on suhe eelarve kontrolli komisjoniga, minu arvates on väga Äh, tähtis, äh, et äh, kontrollikotta aitab kaasa eelarve täitmise heakskiidu andmise menetlusele, mille eest vastutab Euroopa Komisjon ja see kõik on eriti oluline selles valguses, et Euroopa Komisjon rõhub tulemuspõhisele eelarvestamisele. lisaks on oluline, et me panustaksime majandusele, tõususele, mõjususele, aga samuti äh, ökoloogile, eetikale, võrdsusele, selleks, et äh, eelarve kontrolli komisjon äh, ja teiseks saaks teha oma tööd kõige kasulikumal vee-, meetodil, on oluline, et kontrollikoja raportid tuleksid õigeaegselt ja ma kavatsen äh, uue liikmena äh, panustada tulevikus ka sellele, et ka eriraportid äh, tuleksid kiiremini, säilitades samas paindlikkuse, niimoodi me saame ähm, mängida olulisemat rolli, olles mõjus ja paindlik samas. igal Euroopa Liidul on oma roll mängida kontrollikoda peab tagama oma sõltumatuse, aga ma toetan täielikult äh, põhjalikku suhtlust eelarve kontrolli komisjoniga, eriti äh, mis puudutab äh, kontrollikoja iga-aastase tööprogrammi osa ja osalemist eelarve kontrolli komisjoni missioonidel, et säilitada ja parandada siia tihedaid suhteid Euroopa Kontrollikoja liikmesriikide auditeerimisasutuste äh, vahel, siis see on ääretult oluline, arvestades seda et, et kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest rakendatakse jagatud äh, pädevuse raames. kui mind nimetatakse ametisse, siis äh, ma panustan tulevikuski sellise koostöö säilitamisele, edasiarendamisele, mis, eriti mis puudutab metodoloogiat ja äh, lähenemist. arvestades minu professionaalset äh, kogemus sõltumatust ja erapooletust, siis ma loodan, et inim-, et äh, kontrollikoja liikmetel on minu vastu usaldus, nad toetavad minu kandidatuuri. suur tänu teile tähelepanu eest ja olen valmis vastama küsimustele. suur tänu ja sõna saab raportöör härra Tarand, palun uh,. Thank you, madam president. suur tänu, proua esinaine, suur tänu, härra Murphy, teie sissejuhatava sõnavõtu eest jaanuar kaks tuhat kaheksateist tundub mulle päris kena, sest äh, me kavatseme anda soodsa hinnangu juba enne, kui te hakkate küsimustele vastama, sest et Iirimaa riigina ja liikmesriigina, kui ma õigesti aru saan, on teid nimetanud öö, ähm, selle tulemusel, et toimus, no ma nagu ma ütleksin, avalik konkurss mis on väga erinev äh, menetlus nendest, mida me tavaliselt siin näeme, valitsused tavaliselt äh, tehakse seda vähem avalikult. ja minu esimene küsimus olekski, kas te valgustaksite meid pisut, kuidas Iiri valitsus äh, jõudis üldse sellise progressiivse ja kahekümne esimese sajandi väärilise meetodini, kas oli see, kas see oli raske ja kas see oli valulik teile või oli see lihtne? see on minu esimene küsimus ja siis mul on veel üks proua esinaine, mille ma helistaks, esitaksin hiljem. tõesti, nagu te ütlesite, oli see avalik konkurss. see oli avalikult ka välja kuulutatud, see oli tõesti avatud kõigile Iiri kodanikele põhimõtteliselt. see oli ja, ja see ja ähm, oli sõltumatu žürii, mis koosnes valitsuse peasekretärist äh,, rahandusministeeriumi kantslerist, siis pensionil ülemkohtu kohtunik samuti ja endine tulude volinik, nii et see oli sel-, see oli žürii, ja siis nagu tavaline värbamismenetlus avalikus sektoris, tuleb saata motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus, siis tuleb ja intervjuule jõuab umbes kuus inimest ja tuginedes siis intervjuule, siis vee, valitakse veel äh, väiksem arv inimesi, mis saadetakse siis valitsusele. ja põhimõtteliselt nii see protseduur oli. kas valuline oli? nii valuline on nagu igasugune konkurss või selektsiooniprotsess, selline vastus minu poolt bitte. Uh, äh, but uh, let me let... aga siis uh, jätkuküsimus ka, mida te isiklikult arvate, kas teised liikmesriigid peaksid uh, Iiri lähenemisele tähelepanu pöörama? ja kui me lepinguid muuta küll ei saa, aga kas ka nemad võiksid sellisel avalikul ja avatud uh, konkursil oma kandidaadid äh, välja valida, mina isiklikult äh, toetaksin seda küll, hääletaksin poolt. If, if, if support... ja kui te toetate siis minu äh, toetust, mida me siis saaksime teha selleks, et selleni jõuda? Well, given that I'm sit-... arvestades, et ma istun siin, siis, siis ma toetaksin teie häält nagu te õigesti, õigesti ütlesite, liikmes on liikmesriikide pädevuse vastavalt lepingutel nimetada, keda nad soovivad. Te ei ole muide esimene, kes seda ütleb. on laialt laselt öeldud, et Iiri valitsuse poolt rakendatav äh, metoodika on tõesti parim tava, seda võib nii kutsuda, ja tõesti võiks julgustada teisi liikmesriike ka seda parimat tava järgima, kuid kokkuvõttes on siiski liikmesriigi pädevuses otsustada, kuidas seda menetlust läbi viia okei okay,, thank you. So uh... suur tänu. siis võib-olla äh, lisame raportile kolmanda punkti, et eelarve kontrolli kom-, komisjon kutsub liikmesriike üles tähelepanu pöörama ja kui võimalik, järgima Iiri äh, näidet, eeskuju, see oleks minu ettepanek raportöörina. ja nüüd aga, äh, tulles meie igapäevase tegevuse ja töö juurde, kontrollikoja juurde. oma avasõnavõtus äh, ütlesite te, et suhted sidusrühmadega, iseäranis eelarve kontrolli komisjoniga, on teie jaoks tähtsad. ja kui ma õigesti mäletan, siis kirjalikes vastustes äh, ütlesite te ka, et tahaksite olla proaktiivne selles vallas ma tervitaksin seda väga, sest ähm, isegi oma äh, hullemates unistustes ma ei julgeks uskuda, mida kõike võib juhtuda Euroopa raha kulutamisega. kuidas te seda kavatsete täpsemalt teha, kuidas te tooksite rohkem elu meie suhetesse eelarve kontrolli komisjoni Euroopa Kontrollikoja vahel? ma arvan, et see tugineb isiklikel suhetel ja nende ülesehitamisel, regulaarsel kommunikatsioonil eh, liikmete vahel, kes erinevaid eh, töid siis teevad ja kellel on erinev, erinev huvi eri, eri konkreetsete teemade vastu. ma ütlen, et algusest peale, kui ühele liikmele määratakse ülesanne, siis saab eh, kontrollikomisjoni liikmetega ühendust võtta, et uurida, keda see täpselt huvitab ja loomulikult peab liige jääma sõltumatuks, kuid kokkuvõttes aitab see siiski kaasa lõpptulemuse saavutamiseni. näiteks, et äh, tegemist on asjakohase märkusega, me ei ole selle peale mõelnud, ehk siis ehitaksime üles äh, sellised suhted äh, ja jät-, jätkaksime nende alalhoidmist selleks, et me saaksime parima lõpptulemuse. nagu ma kirjalikult ka vastasin, ma tean, et on et koht, et Kontrollikoja liikmed on osalenud ka Konti missioonidel varem, see on igati kasulik. see aitab luua suhteid ja see aitab ka mõista, millised on ootused ja millised on kohustused võib-olla või piirangud mõlemalt poolelt. nii et see on kindlasti väga positiivne äh, teguviis. suur tänu, tõesti on tegemist väga innovatiivse meetodiga kandidaadi äh, väljavalikuks ja seda saab ainult soovitada. kui me saaksime veel midagi äh, soovida, siis vaid ehk seda, et oleks rohkem naiskandidaate, aga igal juhul peaks äh, jah, kogu see protseduur olema nii läbipaistev kui võimalik ja nüüd kolleeg Heiss soovib sõna Uh, suur tänu, proua esinaine, tahaksin tervitada samuti härra Murphyt täna siin. see, mitte ainult sõnavõtu eest ma ei tahaks tänada, vaid ka väga põhjalikkude vastuste eest küsimustele, äh, mille raportöör ja komisjon esitasid, pole kahtlust, et äh, te ei ole mitte ainult pädev, vaid teil on ka tohutu kogemus selles valdkonnas. ja samuti äh, teie nimetamismenetlus, avatud konkurss see on kindlasti asi, mida me tahame tervitada äh, sellistele ametikohtadele nimetamisel, kandidaatideks nimetamiseks, nimetamisel liikmesriikides ja kaks küsimust. see on nüüd küsimus mitte ainult teile, vaid igale liikmele. kui nüüd teid ei peaks nimetatama, kui, kui see ei ole edukas mingil põhjusel või täiskogu näiteks otsustaks mitte te toetada teid kui kandidaati kas te äh, võtaksite oma kandidatuuri tagasi? ja teine küsimus, kas meil on liiga palju eriraporteid? Äh, meie esinejana siin naeratab, ta teab, äh, mida ma tahan nüüd öelda. Te rääkisite ülevaate aruandest, vajadusest laiendada meie huve aga otsene küsimus, kas meil on liiga palju, kas on liiga palju kontrollikoja eriaruandeid? ja minu viimane küsimus. Äh, mida teeksite teie juhul, kui üks ametitest, mida te auditeerite, näiteks annab ebapiisava informatsiooni, ebapiisava dokumentatsiooni, ei vastaks ausalt teie ja teie meeskonna küsimustele Kontrollikojast, mida, mida te sellise stsenaariumi puhul ette võtaksite, milliseid tegevusi? see on oluline küsimus, küsimus meie lähenemises ametitele just, just raporti tulemusena tänan. okei okay,, thank you, Mr Hayes, thanks. suur tänu, härra Hayes, küsimuste eest, tänan te,, tänan tervituste eest ja teiseks küsimuste eest. esiteks, et kas ma võtaksin oma kandidatuuri tagasi, ma vastaksin jah ja vastasin ka küsimustes jah. ja oma sissejuhatuses ütlesin ma ka, et loodetavasti mind usaldatakse, kontrollikoja liikmena oleks ju vastuolus, et ma ei võtaks tagasi, öeldakse, samas olles öelnud, et peaks olema vastastikuseid tihedad seosed kontrollikoja ja eelarve kontrolli komisjoni vahel, nii et ma arvan, et alustada tulebki sellest, et peab just olema e-, lähtepunktiks usaldus, nii et vastus kindlasti oleks eh, jah, ja nagu ma vastasin ka kirjalikult. teine küsimus, et kas on liiga palju eriraporteid? väga palju on eriraport, neid oli palju, aastal kaks tuhat kuusteist vist umbes kolmkümmend kuus, e-, eelmisel aastal, sel aastal vist natuke vähem, kuid siiski umbes kakskümmend ikka. see ei tähe-, ma ei taha öelda, et neid on liiga palju. pigem, et kas me valime, on õige, see, mida me valime, on õige. meil võib olla sada raportit, aga tähtis on see, et keegi neid loeks. vastasel korral me kulutame aega ja energiat nii et äh, tuleb määratleda teemad, mille kohta tuleb teha eriraport, see on kõige tähtsam. küsimus ei ole mitte see, et kellelgi kargab äh, pähe mõte, teeme selle või teise kohta. selle taga on terve menetlus ja siis kolleegium otsustab, mis on siis meie aastane töökava. siiski ma arvan, et kohtu oma uues strateegias äh, aastat kuni aastateni kaks tuhat kakskümmend tuleb vaadata, millised on meie tooted, kes on sidusrühmad, võib-olla lühemad raportid, võib-olla tuletised erinevatele publikutele. see oleks hea viis. ja kuidas edasi liikuda, vaatame, kuidas see praktikas hakkab toimima. aga eriraportite küsimus on see, et nad keskenduvad rohkem tulemustele, nendele aspektidele et me tahame rohkem ja rohkem, kas me tahame teha rohkem ja rohkem tulemusauditeid kas me tahame tulemusaudititele jääb rohkem vahendeid selliselt. ma arvan, et tähtis on siin just kvaliteedi usaldusväärsuse kinnituse andmine. me oleme üritanud erinevaid tooteid eh, välja kujundada. eriraport on üks vahend, ülevaade on üks, landscape reviews on käimas terve protsess, mille eesmärgiks on muuta praegust toodangut. ei ole liiga palju, ühesõnaga. küsimus on selles, et neid tuleb, nad peavad olema asjakohaseid, keegi peab neid lugema ja, ja sõnum peab olema väga selgelt edastatud. ma arvan, see oleks vastus teie teisele küsimusele. ja kolmandaks, ametid, dokumentide puudumine me kasutaks, rakendaksime auditi standardeid ja need äh, näevad ette, et me peaksime mingisuguse arvamuse andma. kui me oleme arvamuse, tahame, peame arvamuse andma ja ei saa seda, sellepärast et dokumente ei ole, siis meil on piiratud võimalused, näiteks tulemusauditil äh, on, on, on meil piiratud võimalused. kui äh, on finantsaudit, siis peaksime andma ju annaksime siis, äh, annaks, peaksime siis äh, oma mööndustega arvamuse andma, reservatsioonidega arvamuse. proua Dlabajova. Uh... suur aitäh ja ilusat uut aastat kõikidele. tere tulemast ka härra Murphy'le. aitäh sõnavõtu eest ja pean ütlema, et teie ametialased kogemused on muljetavaldavad näha on, et te olete lausa pühendanud oma äh, karjääri Euroopa Liidule, loodetavasti teete seda ka tulevikus. raportöörina hindan ka väga seda, kui innovatiivselt valiti Iirimaa kandidaat ja me peaksime kõik sellest eeskuju võtma. ma leian, et üheks mm, suurimaks õnnestumiseks on olnud teil töö tehtud noorte tööhõivega ning see on ka üheks minu teemaks. suur aitäh selle eest, ma arvan, et see oli vägagi kasulik. ka kontrollikoja liikmega ka tehtud töö puhul me nägime, et see tõesti kandis vilja. üks küsimus, mis on keerukas ja ma vabandan juba ette, aga te olete ainus, kellelt me saame seda küsida, sest et ühest küljest te tunnete Kontrollikoda äh, ühe poole pealt ja tõenäoliselt saate seda tundma ka teise poole pealt. tahaksin küsida, mis te arvate, mida peaks tehtama, et reformida Kontrollikoda ja kuidas saavutada tasakaalu äh, selle kontrollikoja liikmete poliitilise osa ning siis administratiivse osa vahel, ma usun, et te olete ainus, kes oskab sellele vastata um,. Well, thanks for the comments on aitäh äh, nende kommentaaride eest just noortegarantii kohta, hindan vägagi, aga need, mis puudutab äh, seda, et meil on kahekümne kaheksa liikmeline kolleegium, see näitab, et meil on tõesti erinevaid arvamusi ja meil on teatud sega äh, kogum, seal on nii tehnokraate, poliitikuid, spetsialiste üks või teine ainult, see ei oleks hea lahendus, aga meil on vaja teatud segu. ma usun, et esimene osa küsimusest oli struktuuriga seotud, jah. ja reformiga, reformi koha pealt. nüüd on kaks aastat äh, sellest algusest juba möödas, jaanuarist kaks tuhat kuusteist, ma usun, et asjad on arenenud. reform on olnud päris kõikehõlmav mitte järk-järgult ei tehtud seda, vaid see oli suur-suur äh, reform. osa on hea, osa kõik võib-olla ei ole täbi, täpselt nii äh, välja kukkunud, nagu ootasime, hindamine toimub sellel aastal, vaatame, mis on siis hästi läinud, mis mitte. ma arvan, et see oleks heaks hetkeks ka mõtelda, vaadata, kas on vaja midagi veel äh, parandada ja siluda. suur aitäh teile. minul on üks äh, keerukas küsimus ka. võttes arvesse seda, et teil on aastatepikkune kogemus äh, kontrollikojas, teie ametisse nimetamine tõenäoliselt tähendaks siis äh, kuue aasta pikkust ametisolekut kas te taotleksite ka teist ametiaega ja teiseks, kuidas te näete olukorda Euroopa Kontrollikojas, kuidas te kuidas te suhtute sellesse, et see sooline tasakaal on nii, nagu ta seal on, meestele keskendub on pigem ning äh, auditi kogemused, mis te arvate, mis on teie suurim saavutus auditi valdkonnas? aitäh. Um, the... suur aitäh. ma pean ütlema päris ausalt esimesele küsimusele vastates, et ma ei ole veel sellele mõtelnud, ma ei oleks nii ülbe, et hakkaks kohe teisele ametisoleku ajale mõtlema. vaatame kõigepealt äh, Äh, mis kogemused äh, mul nüüd tulevad ja kuidas see kõik tegelikult seestpoolt välja näeb. Äh, suguline võrdsus, jah, seda küsimust on korduvalt tõstatatud siin ja mujalgi. liikmete osas, härra Tarandi küsimus ka puudutas seda. eks see sõltub liikmesriikidest, aga Iirimaa puhul meil oli äh, avatud äh, osalus, kõik võisid äh, osaleda. Iirimaal on varasemalt olnud proua Megan Quinn, kes oli ka liige, nii et seda peab ka mõistma. aga nüüd kontrollikoja siseselt on soolise võrdsuse osas tõesti palju Äh, tööd äh, toimumas, meil on olemas võrdsete võimaluste tegevuskava, see tuli välja paar nädalat tagasi välja, selle valmistas ette peasekretär ning lisaks sellele äh, ning see tegevuskava tõesti pakub võimalusi ning käsitleb põhjalikult soolist võrdsust. mina isiklikult küll toetaks seda, jah. just Äh, juhtivtasandil naistöötajate esindatus on probleemiks, ma arvan, et me oleme kolmekümne, kolmekümne kuue protsendi peale jõudnud, see me ei ole veel võrdsuseni jõudnud, aga vähemalt me liigume õiges suunas. auditikogemus ja saavutused. karjäär on olnud päris pikk ja on päris asju, palju asju olnud, millega ma olen olnud rahul ja võib-olla üks äh, hiljutisemaid oligi see, millele ka äh, proua Labeo viitas, noorte tagatis ja ma usun ka finantsinstrumendid. Teie äh, aruanne oli päris kasulik. ma olen osalenud paljude koostamisel Iirimaal samuti väga palju selliseid hetki on minu karjääris olnud, mul on olnud erinevad vastutused ja väga keerukas on ühte asja välja valida, aga ma arvan, et äh, kogu karjäär tegelikult. ja, genau, und wenn Sie mit tänan ja kui te liikmeks saate, siis äh, teil on võimalus äh, kohe esimene naine nimetada ametisse direktori ametikohale ja me loomulikult äh, väga loodame, et te siis äh, toetate ka äh, sellist naiskandidaati. härra Staes järgmisena. suur aitäh, jah. meie jaoks on tõesti see oluline küsimus, viimastel aastatel oleme me sellele ka palju tähelepanu pööranud hea on kuulata ja näha, et Rootsi ja Belgia puhul on meil tegemist naiskandidaatidega. nii et siin me näeme siis, et tõesti asjad liiguvad õiges suunas. Teie eeliseks on aga see, et oli tegemist avaliku konkursiga me hindame ka seda väga kõrgelt, see on tõesti väga heaks viisiks äh, töötada, teil on äh, palju eeliseid, te tunnete hästi neid asju, te olete pikalt selles valdkonnas töötanud. Te teate, kuidas need auditid käivad ning ka minu küsimus on sellega seotud, nagu te teate, eelarve kontrolli komisjonis ja ka Euroopa Parlamendis üldiselt pöörame me üha rohkem tähelepanu mitte ainult äh, kvantitatiivsele, vaid ka kvalitatiivsele kontrollile. ehk siis äh, tulemuspõhine eelarvestamine on see, mis meile huvi pakub. kui kontrollikoda äh, kontrolle läbi viis, me tahame, et me oma raha eest midagi saaks, ehk siis kui me investeerime, siis me tahame, et sellel oleksid ka omad tagajärjed keskkonnale, ebavõrdsuse vastasele võitlusele ning me pöörame väga suurt tähelepanu kõikidele sellistele mõõtmetele. kas teil on mõtteid selle kohta, kuidas lähiaastatel Kontrollikoda võiks ja saaks rohkem ka tähelepanu ise pöörata neile aspektidele, kuidas oleks võimalik metoodikat kohendada, nii et äh, sellest saaks äh, kontrollikoja toimimise üks alustalasid? jah, aitäh selle küsimuse eest, et tõepoolest äh, tulemusauditite äh, koostamine on oluline. Mm, kontrollikojas me pöörame ka sellele üha rohkem tähelepanu. kaks asja. esmalt kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend strateegia kohaselt on meil ka vaja rohkem tähelepanu pöörata just tulemustele. ehk siis me tõhustame seda, mida me oleme juba teinud, me tahame vaadata, mis on Euroopa vahendite tagajärjed ja vaatame, äh, kus on kasutatud vahendeid, kus on olnud kõige paremad lahendused, aga me tahame veelgi kaugemale minna, me tahame, muidugi tulemused on olulised. aga samuti on oluline vaadata, kuidas kõige paremini on selliste tulemusteni jõudnud, jõutud. nii et äh, jah, tõesti praegu kontrollikojas rohkem selles suunas äh, liigutakse samuti on meil iga-aastases aruandes peatükk selle kohta, äh, tulemuste kohta siis ning eelmisel aastal ja see läks kogu ka OECD järeldustega, äh, kontrollikoda on päris kaugele jõudnud tegelikult äh, tulemusauditite koostamisel. aga me oleme ikkagi alles lapsekingades, palju tööd on vaja veel ära teha. üheks soovituseks eelmisel aastal komisjon oli see, et komisjon peaks rohkem tähelepanu pöörama just tulemusandmetele oma raportites, sellepärast et see oleks siis lähtepunktiks ka Kontrollikojale. sest OECD raport ju tegelikult ütleb, et te olete palju ära teinud, aga teil on veel palju teha, sellepärast et ei saa üldist arvamust praegu koostada tulemuste kohta, sellepärast just, et meil ei ole piisavalt andmeid aga ma arvan, et see on äh, praegu käiku lükatud äh, protsess ning äh, me liigume edasi. ja, suur tänu, rohkem sõnasoove ei ole, kas raportöör soovib veel? ja palun, härra Klints, ma ei näinud teid, olge lahke. suur tänu. nüüd äh, tahaksin jätkata sealt, mida ütles Belgia kolleeg Teie, härra Murphy, ütlesite, et äh, tulemusauditid on põhimõtteliselt sama olulised äh, kui finants- ja vastavusauditid. palun liikuge mul siin eest ära. ma näen siin teatavat äh, huvide konflikti. komisjon, parlament panevad paika poliitilised prioriteedid ja panevad äh, paika raskuspunktid äh, tulemuspõhises eelarves ja kui nüüd järjest rohkem liigutakse tulemusauditite poole, siis äh, võib olla nii, et Euroopa Liidu poolt rahastatud programme te hindate ka poliitilisest vaatenurgast ja kui siis äh, nõukogu, komisjoni ja parlamendi poolt on poliitilised prioriteedid äh, paika pandud, siis äh, kas tõesti on tulemuse poliitiline hindamine kontrollikoja ülesanne või tekib siin teatav huvide konflikt ülejäänud kolme institutsiooniga? teine küsimus puudutab maksumaksjaid. me kõik teame, et kodanikud pole eriti rahul sellega, et vahetevahel, mitte küll kogu aeg, aga tõesti vahetevahel, et just Euroopa Liidu maksurahad äh, leiavad äh, vale kasutust, äh, mitte ainult ei ole tegemist raiskamisega, vaid ka pettusega. ja küsimus on siis selles, et millised on teie arvates Kontrollikoja šansid pakkuda välja äh, meetmeid, mis äh, tõesti tooksid endaga kaasa selle, et äh, me saaksime tagasi kodanike kaduma läinud usalduse või vähemalt, et me seda usaldust rohkem ei kaotaks. Teie oma koduriigis Iirimaal me ju teame, et esitatakse küsimusi äh, sel teemal, et kas on õige see, et valitsus andis suurfirmadele soodsad maksumäärad, nii et nad praktiliselt üldse maksu ei maksa. aga üldisemalt jah, et kuidas Kontrollikoda saab aidata kaasa kodanike usalduse tagasisaamisele. ja kolmas äh, küsimus, te olite Iljana Ivanova büroo juht ja teil oli otsene nii-öelda sissevaade äh, kontrollikoja töösse, teil oli suur eelis teiste kandidaatide eest, te teate, kuidas kontrollikoda toimib. kas te Iljana Ivanova töös kogetud saite kasutada ka selleks, et paika panna, kuidas teie muudaksite kontrollikoja töö raskuspunkte ja kas te töötasite proua Ivanova tööd ka tõesti probleemi lahendajana enam kui büroo juhina. ja tere tulemast siia eelkõneleja uue kontrollikoja komisjoni liikmena, härra Murphy, nüüd on teil sõna. jah, aitäh ma arvan, et te tõstatasite mõned väga huvitavad küsimused, teil on õigus. poliitilised otsused võetakse vastu poliitilisel tasandil, kontrollikojas meie teeme ikkagi auditeid selle kohta, kuidas need otsused on ellu rakendatud, mitte nende küsimuste üle iseenesest. aga see ei tähenda seda, et me ei saaks kuidagi välja tuua seda, millised otsused ei ole võib-olla andnud selliseid tulemusi, mida oodati ehk siis ühest küljest on vastu võetud otsus, arvata, et see toob endaga midagi kaasa, me võime siis vaadata, miks see nii ei läinud. ja võime seega aidata otsuste langetajaid. minu jaoks tulemusaudit ei asenda finantsauditeid, see on täienduseks, me ikkagi eh, peame ju kontrollima seda, kuidas eh, raha kasutatakse, et seda ei raisata ning et eh, pettusi ei ole, sellepärast et kõige hullem oleks, kui meid süüdistatakse selles, et me lihtsalt raiskame raha. ma arvan, et me peame eh, pidevalt selle ohuga arvestama. me ei saa lihtsalt hakata tulemusi vaatama, ma arvan, et küsimus on ikkagi õiges tasakaalus, need mõlemad täiendavad üksteist. ning mis puudutab eh, töötamist eh, kabinetis kontrollikojas, et siis tõepoolest see oli väga hea kogemus, aga mina olin raporteeriv liige ja proua Labajova seda ka mainis. me samuti tegelesime ühtekuuluvusega, ma olin seotud tegelikult ka raportite koostamisega proua Ivanova äh, järelevalve all muidugi, sellepärast et tema Äh, lõpptulemusena kiitisin heaks, aga ma tõesti olin vägagi kaasatud kogu sellesse töösse. mis puudutab asjade muutmist, siis ma tõesti kontrollikojas on aset leidnud väga tõsine reform ja tuleb vaadata, mis tulemusi see annab, sellepärast et äh, on tõsiselt muudetud liikmete ülesandeid ja me peame ootama, vaatama ära hindamise sellel aastal, vaatame, mis selle mõju siis on osad äh, raportid on kiiremini välja tulnud, nii et äh, teatud mõju on sellel olnud, aga ma arvan, et meil tuleb üldisemalt hinnata, vaadata, mis on toiminud ja mis mitte. Frau Kollegin Ayala hat sich noch zu Wort gemeldet, bitte. Proua Ayala soovib veel sõna, palun. Gracias, eh, señor presidenta, feliz año a todos y gracias, señor Murphy. Suur tänu kõigile mul on äh, kahju, et ma jõudsin siia natukene hilja, meil oli keeruline Magrebi delegatsiooni koosolek, äh, lisan siin veel lühidalt üht-teist äh, juurde. ühesõnaga, me räägime nüüd sellest, et te soovite teha üleminekut ametnikust äh, liikmeks ja see loomulikult ei ole lihtne. meenutan siinkohal, et äh, kontrollikojal on poliitiline funktsioon, te ei ole poliitikud, aga selline funktsioon teil on. pressikonverents, äh, mille te annate siis, kui te oma raporteid esitlete, avaldab äh, väga suurt äh, mõju kodanikele. seda kõike on võimalik kasutada nii hästi kui ka halvasti ja teil on seal äh, suur vastutus kanda. klaas on kas pooltäis või pooltühi, olenevalt vaatenurgast. seetõttu jah, see poliitiline roll on tõesti väga oluline ja ma tahaksin teada, kuidas te sellega kavatsete toime tulla meil on halb äh, harjumus, me äh, paneme nagu traditsioonilise auditi äh, vastuollu tulemusauditiga, äh, samas me ei teagi täpselt, kuidas tulemusauditid äh, peaksid äh, toimima. ühesõnaga toome siis ühe näite. programm eraldati raha aga muudeti eesmärk, ei olnud piisavalt raha lõpuks, äh, tulemusi ei saadud. kuidas siis kõike seda hinnata sellisel juhul? kui äh, projekt ikkagi ei saavuta siis äh, eesmärki, mida sooviti saavutada. nii et me peame natukene vaatama seda tulemusauditi asja, me ei ole seda päris äh, täpselt tundma õppinud, loomulikult avalikkus ja meie valijad äh, kodanikud äh, peavad olema kaasatud ja võib-olla teil on lihtsam selgitada, mis on tulemusaudit. võib-olla seda on lihtsam isegi seletada kui finantsauditit. suur tänu, ma tean, et äh, see ei ole päris otse küsimus, aga tulen tagasi nende kommentaaride juurde, mida ma ütlesin ka eelnevalt härra Klintsile, tulemusaudit ja finantsaudit täiendavad teineteist, nad ei ole välistavad, mõlemad on olulised. ei ole võimalik teha ühte isolatsioonis teisest, nii et küsimus on tasakaalus. mis puudutab äh, kommunikatsiooni, siis äh, tõepoolest nii see on me peame sõnastuses olema väga ettevaatlikud, isegi siis, kui meil on parimad soovid, kui meil on parimad äh, positiivsed äh, sõnumid, siis ajakirjandus keskendub sellele, mis on halb. me peame olema sellest äh, teadlikud, et äh, meie poolt öeldud võib ka valesti tõlgendada, võib sealt osa välja võtta, me peame loomulikult seda vastutust väga tõsiselt võtma ja lõpetuseks saab sõna raportöör härra Tarand, palun uh,. Just uh... suur tänu. tahaksin eh, panna siin kirsi proua Kabelova küsimuse kui tordi peale. ühesõnaga millised ähm, jõud seal Luksemburgis kõik äh, mõju avaldavad. kui te olete nõus, võite lihtsalt noogutada, aga häälega ei olegi vaja vastuta. kontrolli komisjoni liikmed ei esita kunagi eelarve kontrolli komisjonile kunagi äh, ülekandmise nõuet äh, teatud äh, summade osas. ühesõnaga, me peame olema sõnastuse osas tähelepanelikud, kui miski on Euroopa Liidule kahjulik, siis tihtipeale väikesed projektid toovad endaga kaasa rohkem kasu kui, rohkem kahju kui kasu ma ütlesin alguses, et juba enne kuulamist mul oli teie kandidatuuri suhtes positiivne suhtumine, mitte ainult äh, sellepärast, milline on olnud teie karjäär ja töö, vaid just ka sellepärast, et äh, teie valimise meetod äh, oli väga positiivne, et kuidas Iirimaa lõpuks teieni jõudis ja teid välja valis, nii et ma olen väga elevil ja palun ka kolleegidel olla elevil kui me täna hääletame poolt, siis me tõestame, et kurikuulus Murphy seadus, mis ütleb, et mis iganes äh, rappa läheb, äh, on iseenesest juba rabas, äh, ei vasta tõele, sellepärast et härra Murphy tuleb oma ülesannetega toime. Jedenfalls haben wir einen sehr kreativen Berichterstatter no igal juhul on meil väga loov raportöör, kes võtab oma tööd väga tõsiselt, suur tänu, oleme lõpetanud äh, härra Murphy kuulamise. ja edasi tuleb meil proua Lindströmi kuulamine. ja, ich möchte Frau Eva Lindström, die schwedische ma tervitan siinkohal proua Eva Lindströmi, Rootsi kandidaati Yeah. Happy to have you here and you get immediately the floor, please hmm.. ja võite ka kohe sõna saada, kui no te olete juba siia maha istunud. Mrs Chairman. proua esinaine. lugupeetud eelarve kontrolli komisjoni liikmed, daamid ja härrad. minu jaoks on muidugi väga suur au olla täna siin teie ees Rootsi kandidaadina kontrollikoja liikme kohale ja kui ma saaks, saan võimaluse saada kontrollikoja liikmeks, siis teen kõik selleks, et täita oma rolli, olemaks teie väga kõrgete ootuste kõrgusel. kogu oma karjääri vältel olen töötanud Äh, avaliku sektori rahanduse teemade kallal, auditi hindamise kallal erinevates organisatsioonides, erinevates funktsioonides, olen üritanud saavutada head juhtimist avalikus sektoris ja kui lubate, siis rõhutaksin mõningaid näiteid oma erialasest kogemusest. üheksakümnendate aastate alguses Rootsi oli ma-, sügavas majanduslanguses ja meil oli väga tõsine avaliku rahanduse kriis. see kriis, selles olime põhimõtteliselt ise süüdi. Äh, majanduspoliitika eesmärgid äh, ei olnud piisavalt täpsed, olime liiga leebed eelarvemenetluses ja meil puudus sõltumatu järelevalve eelarvemenetluse järgi ja kokkuvõttes saavutasime üheteistprotsendilise eelarve puudujäägi aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kolm. sel ajal äh, nimetati mind osakonna juhatajaks ja hiljem Rahandusministeeriumi eelarve direktoriks, osalesin tõsises töös, oli, meil oli väga raske eelarve konsolideerimise programm ja rakendasime täiesti uut tüüpi eelarvemenetlust. uue protsessi oluline tunnus oli, oli ülalt alla ülesehitus, kus meie eesmärgiks oli ülejääk netolaenamises äh,, kulutuste ülemmäärad ning tasakaalustatud nõuded kohalikule sektorile, uus protsess äh, tõi endaga kaasa institutsionaalse reformi ja on selge, et meil on sellest olnud ka palju kasu. minu jaoks isiklikult eelarve konsolideerimise protsess, prioriteetide seadmine, tulemuspõhine eelarvestamine on see, mis on olnud minuga alates sellest ajast kui vastutada avaliku sektori vahendite eest, siis on väga oluline et suudetakse öelda, mis on lisandväärtus ühiskonnale ja milliseid tulemusindikaatoreid tuleb kasutada selleks, et seda näidata. maksumaksjate raha mõistlik kasutamine on esmatähtis usalduse ülesehitamiseks ühiskonnas ja teine väga oluline institutsiooniline muutus Rootsis oli meie uus kontrollikoda, selle loomine aastal kaks tuhat kolm. ma olin üks Äh, esimestest kolmest peaaudiitorist, see oli oluline, see reform oli väga oluline selleks, et tagada indi-, sõltumatut auditit vastavalt äh, Liima deklaratsioonile. Äh, riigikontrolli uus roll sõltumatu ametina parlamendi kontrolli all oli täiesti uus nähtus Rootsi põhiseaduslikus korras esimestel aastatel äh, Ähm, kolleegidega koos tegime suuri jõupingutusi selleks, et meil võiks olla aktiivne dialoog äh, asjaomaste osapooltega. uurisime, kuidas auditeid läbi viia, viiakse iseäranis tulemusauditi kontekstis. Keht-, keskendusime vastutuskohutusele, rangele usaldatavuse tagamisele ning samuti sisemisele tootlikkusele ja tõhususele. kõik see oli väga oluline selle protsessi juures äh, enamuse oma tööelust olen usaldusväärse finantsjuhtimisele pühendanud oma töökohustuste kontekstis olen tegelenud ka teemadega nagu organisatsioonide areng, sisemised reformid ja üks oluline ülesanne minu jaoks on olnud, kuidas tagada sisemist tõhusust ja mõjusust. teine tähtis ülesanne, võrdsed võimalused, mis on väga tähtis osa äh, kaasaegsest tööelust. Äh, ma usun, et need äh, kogemused on äh, väärtus, kui me tahame Euroopa Kontrollikoda samuti moderniseerida. kui mul peaks olema tänu teie toetusele au saada valituks, siis ma edendan läbipaistvust, eetikat, professionaalsust, ma täiesti pean kinni käitumiskoodeksist ja, ja e-, erialastest nõuetest, kaasa arvatud eetikanõuded kui mind nimetatakse selle ametikohale, siis see nõuab täielikku pühendumist ja ma teen kõik selleks, et täita seda rolli, selleks, et edendada ja tagada Euroopa Liidu kodanike usaldus Euroopa Liidu vastu. ma tänan teid tähelepanu eest, vastan nüüd hea meelega teie küsimustele. suur tänu äh, selle ettekande eest ja sõna saab raportöör, palun. Eh, suur tänu, proua esinaine suur tänu, proua Lindström. Te mainisite traagilist aastat tuhat üheksasada üheksakümmend kolm, kus Rootsi jõudis üheteistprotsendilise eelarve puudujäägini. ma võin tunnistada, et mina olin üks põhjusest, sest mina töötasin Eestis ja Rootsi valitsus, vaatamata defitsiidile, tegi selle poliitilise otsuse rahastada mõningaid algatusi, mida meil oli tarvis läbi viia ja see võib-olla on üks vabandus, miks Rootsi valitsusel olid nii suured raskused, vist Karl Pildi valitsus oli see, igal juhul. nüüd olete te siin meie komisjoni ees. me oleme muidugi tuttavad teie kirjalike vastustega. ja minu kaks küsimust on järgmised, esiteks võib-olla on selgitaksite meile põhjalikumalt, millised algatused kaasajastamise vallas viisite läbi Rootsi kontrollikojas? ja võib-olla seletaksid, annaksite mõningaid ideid meile, mida oleks võimalik ette võtta Luksemburgis asuvas kontrollikojas, Euroopa Kontrollikojas. ja teine küsimus teie kirjalik vastus number kuusteist. kohturaportites peaks olema konkreetsemad ja tulevikku vaatavamad soovitused, ütlete te, selleks, et aidata eh, siis õigusloojaid ja, ja täitevvõimu esindajaid. me muidugi tervitame sellist lähenemist, aga kas te palun võiksite anda meile inspiratsiooni kirjeldage, kuidas te kavatsete muutusi kaasa tuua? ja kolmas küsimus on nüüd see äh, kõige olulisem. vastus üheksateist. et see antakse suuliselt komisjoni ees, et me tahaksime, et te an-, seda teeksite, siis me tunneksime ennast kindlamalt. tänan. aitäh küsimuste eest, mis puudutab esimest küsimust millised olid meie algatused, kui me alustasime Rootsi kontrollikojas reformidega? ma arvan, et äh, tähtis on rõhutada, et, et kontrollikoda peab tagama sõltumatu, erapooletu järelevalve sellele, kuidas äh, avalikke vahendeid äh, kasutatakse, programme täiendatakse ja mis väärtust see annab osapooltele, ehk siis mida me tegime, me vaatasime väga põhjalikult läbi just tulemusauditi kontekstis ja kvaliteet ja usaldusväärsuse kinnituse protsessis samuti kinnitav avaldus. tähtis oli suhete ülesehitamine kõigi osapooltega, aga eriti Rootsi parlamendiga. sellise institutsiooni jaoks nagu Rootsi Kontrollikoda muudatused võrreldes varasemaga, see kõik oli väga-väga tähtis. tulemusaudit et õige kvaliteet, õige aja, ajapiirid ning samuti hea dialoog auditeeritavatega, see oli päris uut sorti protsess tulemusauditi kontekstis. nüüd, millised soovitused äh, peaks äh, andma äh, institutsioonile? audit parlamenti institutsiooni eesmärk on ikka asju paremini teha. seega soovitused peavad olema selged, soovitused peavad olema konkreetsed, võib-olla mitte liiga üksikasjalikud, sest et see ei ole auditeeriva institutsiooni ülesanne läbi viia mikromaja haldust, aga nad peavad siiski vaatama tulevikku oma soovitustes. ja kolmas vastus on jah töötamaks sellel ametikohal kindlasti on esmatähtis usaldus ja toetus, mi-, mi-, mida me saame Euroopa Parlamendilt ja eriti Konti komisjonilt, aitäh. ja esimesena on kõnede nimekirjas kolleeg Štehovski, palun. Uh, suur tänu, uh, proua esinaine, proua Lindström, uh, meie ette tulemast ja meie küsimustele vastamast Te vastate väga kiiresti ja väga selgelt, nagu ma nägin kõikidele küsimustele. ka minul on viis väga lühikest küsimust. ja, ja ma loodan, et te vastate kõigile neist. esimene küsimus. kuidas näete oma tulevast rolli kohtu koos, kontrollikoja koosseisus, teiseks, kuidas te isiklikult edendaksite tulemusauditit meie raportite perspektiivis, kolmandaks milline on teie arvamus, milline on kõige suurem äh, nõrkus või tugevus äh, kontrollikoja menetlustes, see on väga tähtis küsimus meie jaoks, nagu ikka. ja neljas küsimus, kuidas parandaksite kontrollikoja tööd ja viimane tähtis küsimus, kui teie peaksite otsustama millises valdkonnas Kontrollikoda peaks oma tööd kõige rohkem koondama, milline see valdkond siis oleks? okei okay,, thank you for suur tänu nende viie mitte sugugi nii lihtsa küsimuse eest, aga, aga üritan vastata kõigepealt. ma arvan, et äh, praegu on minu jaoks pisut liiga vara üksikasjalikult äh, vastata üritan vastata siis üldisemalt ja äh, finantsjuhtimise äh, seisukohast. Ah, tegelikult ma ei tea, milline minu tulevane roll täpselt saab olema, kui te mulle oma toetuse annate, muidugi arutame seda esimehega ja, ja kolleegidega. minul on aga üks prioriteet ja see on, et ma tahan olla kasulik ja ma loodan, et minu kogemus äh, Rootsi kontrollikojast, aga teistelt töökohtadelt on asi, mis, äh, tänu millele minust võib olla kasu, kuid paraku ma veel ei tea, milline minu tulevik saab olema. ja tänane sündmus on muidugi väga oluline, enne kui me hakkame seda arutama. tulemusaudit nüüd. paraku äh, pean samamoodi vastama. enne kui äh, rääkida olemasolevatest probleemidest tulemusauditist või aval-, avaldust, enne kui ma hakkaks tegema avaldusi, tahaksin hakata tööle ja uurida seda teemat lähemalt. kuid nagu öeldud, ma arvan, et väga tähtis on, et kui me teeme tulemusauditeid, siis on eesmärgiks asju paremaks muuta väga,. väga-väga tähtis on teha tihedat äh, koostööd kõigi osapooltega ja ise äranis kontro-, eelarve kontrolli komisjoniga, et äh, kontrollikoja raportid on sellised, et teie saate neid tõesti edukalt kasutada. nüüd nõrgad ja tugevad küljed kontrollikoja puhul. ma isegi ei julgeks midagi selle kohta öelda, pigem vastaksin hiljem, kui mul on selgem nägemus sellest. ja viimane küsimus. mis, mida, mille üle tuleks järelevalvet teha, mis oleks prioriteetne tulemusauditi puhul? olen seda strate-, Euroopa Kontrollikoja strateegiat lugenud aastateks kaks tuhat äh, kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend ja üldiselt äh, ma ütleksin, et see kõlab äh, väga mõistlikult, nii et mul muud arvamust ei olegi. ma arvan, et kui valida, mida auditeerida, siis tähtis on dialoog teiega ja siis üks äh, lähenemine oleks jälgida raha. ma olen veendunud, et Euroopa audit peab alati keskenduma suurtele programmidele ja sellele, kuhu raha läheb. teine lähenemine võiks olla vaadata, mis toimub tulevikus. see, teie olete sellest väga hästi teadlikud. Äh, on toimumas suured äh, struktuursed muutused, mis on seotud digitaliseerumisega, robotiseerumisega. tähtis on ka jätkusuutlikkus Äh, see kõik hakkab erinevatel äh, viisidel tegevust mõjutama. väga tähtis on äh, mitte ainult komisjoni üle järelevalvet teostada ja liikmesriikide üle, aga kas, mitte ainult, kas nad teevad asju õigesti, aga kas nad teevad ka õigeid asju, innovatsioon, teadusuuringute poliitika, see on tähtis valdkond ja kolmandaks võib-olla tähtis roll audiitori jaoks on ka tagada usaldus äh, ja usalduse ehitamine ühiskonnas. võib-olla see on üks äh, valdkond, kus tähtis ei ole mitte raha, vaid, äh, vaid poliitika usaldus ühiskonnas. seda on samuti oluline jälgida, kontrollida näiteks rändele või integratsioonile suunatud vahendid. kuid need on kõik väga esialgsed äh, Äh, avaldused ja ma vabandan, et ma teile nüüd väga põhjalikke vastuseid ei saanud anda ja loed lava juba ähm,. suur tänu, tere tulemast, proua Lindström. Te tutvustasite ennast, ütlesite, et Rootsi otsu sooviks, et äh, Euroopa Kontrollikoda oleks äh, kenam ja paremini toimivam, sa-, Rootsi saatis, Rootsi saatis ka naist, naiskandidaadi. tuginedes teie kogemusele Te rääkisite nendest äh, sammudest, mida te astusite ühe esimese kõrgema audiitorina Rootsi kontrollikojas aastal kaks tuhat kolm, aga tänaste teadmiste ja kogemuse juures, kas te muudaksite midagi nendest sammudest? ja kui, siis äh, miks ja kuidas? aastal kaks tuhat kolm äh, kontrollikoja krit-, kodade kriteeriumid olid üsna erinevad tänastest, nii et mida te muudaksite? ja viimane küsimus räägime vastutuskohustusest Euroopa Liidu tasandil väga palju. ja kui me vaat-, vaatame teie praegust tööd ja teie kogemust Rahandusministeeriumis, milline peaks olema vastutuskohustuse tase liikmesriikides ja institutsioonides, kuidas institutsioonid peaks selle küsimusega tegelema ja mida tuleks teie arvates parandada? suur tänu, kaks väga huvitavat küsimust alati on väga raske öelda, mida oleksime teinud äh, teisiti. see muutus oli väga suur. Äh, Te-, õhkkond oli pinev ja ka valitsuses äh, ja võib-olla oleks veelgi rohkem võib-olla äh, rõhku pannud dialoogile ja kommunikatsioonile ja sellistele asjadele, et, et, et ka mõista paremini, mis on kõrgemal äh, kontrollikojal ühiskonnas, nii et võib-olla veel rohkem kommunikatsiooni oleks olnud vaja nii sisemiselt kui välimiselt. ja nüüd vastutuskohustus, ma arvan, et aruandluskohustus, ma arvan, et ei tohiks olla lünki aruandekohustuses see oleks ka teie komisjonile tähtis küsimus, on uued instrumendid, mis tekivad, äh, finantsinstrumendid iseäranis. on tähtis, et meil ei oleks äh, aruandlusahelas mingisuguseid lünki ja avatus, läbipaistvus, äh, nõudmine selle järele, võimalus vastata küsimustele, mis mis mõju sellel instrumendid on, see on tähtis, ma arvan, siin on tähtis, et meil oleks terve aruandluskohustuse ahel. see algab institutsioonist Euroopa Liidus, aga see puudutab ka liikmesriike. ja kõik liikmesriigid, äh, igal liikmesriigil on erinevad äh, protsessid, äh, milles väljendub aruandlus, kuidas parlament töötab, kuidas valitsus töötab, kuidas haldusaparaat töötab, millised on traditsioonid. ja võib-olla neist, nendegagi võiks arvestada. ja kõnelejate nimekirjas on kolleeg Klints, palun. suur tänu ka minu poolt. Äh, tere tulemast meie komisjoni, proua Lindström. Teil on äh, laialdased pädevused ja praktilised kogemused ja lõpuks äh, te olite Äh, minister Mikael Tambergi riigisekretär ehk kantsler. ja te ütlete ka ise, et te olite kõrge poliitiline ametnik ja ma küsiksin teie käest teie poliitilise vaate kohta. enamasti äh, kantsler, riigisekretär enamikes riikides, mida mina tean, on siiski selge poliitilise orientatsiooniga, kuulub vastavasse parteisse ja erandjuhul võib olla ka tegemist eksperdile antud ametikohaga. ja ma tahaksin küsida, et kuidas te selle ametikoha saite ja kas see on ka seotud äh, sellega, et teid nimetati täna äh, või te nimetati ka kontrollikoja kandidaadiks, mille tõttu me täna teid siin näeme. Te olete kogunud äh, praktilisi äh, teadmisi mitmetes valdkondades, see võib olla teile kasulik mitmeti, kui teid äh, nimetatakse kontrollikoja liikmeks ja milliseid nii-öelda õppetunde te olete saanud tegutsedes vabakutselise nõustajana millised kogemused te sellest tööst kaasa võtate ja kuidas te saate seda kasutada Euroopa Kontrollikojas töötades? kolmandaks, eelmisel kuulamisel tuli jutuks äh, see, et Kontrollikoda tegeleb äh, järjest enam tulemusaudititega, mitte ainult äh, kuludega ja tõhususe küsimustega, vaid tulemusaudititega. ja see tulemus on tihtipeale ka poliitiline tulemus. on äh, poliitiliselt äh, komisjoni, nõukogu või parlamendi poolt äh, ette kirjutatud, millised eesmärgid tuleb saavutada. ja minu küsimus on, et kuidas teie oma kogemusest lähtuvalt leiate, et te olete võimeline andma vastavat hinnangut, aitäh? Thank you very much. Let me start with my uh suur aitäh, ma tahaksin alustada äh, praeguselt äh, positsioonilt riigisekretärina, nagu te ka ütlesite, et tegemist on siis kõrgema ametniku kohaga, mis on seotud ministeeriumiga ja minu töö seisnes ka siseasjades, mis, ma siis tegelesin ministeeriumi igapäevatööga, mul ei ole poliitilist tausta ja pean ütlema, et ma olin päris üllatunud, kui minister mulle helistas ja soovis, et ma juhiks ministeeriumit. Äh, ettevõtlus ning äh, innovatsiooniministeerium on päris suur ja loodetavasti saan kasutada ka oma finantsministeeriumi ja audiitori kogemust. minul poliitilist tausta ei ole, ma olen ametnik. mis puudutab õppetundidesse, siis jah, ka see on keerukas. võib-olla valmistan teile pettumust, kui ütlen, et paljud neist organisatsioonidest, kus ma olen töötanud, ka seal on toimunud palju arenguid organisatsioonisiseselt ja kahjuks minu äh, kogemused on sellised, et asjad võt-, nõuavad ikkagi teatud aega. kui te tahate su-, kestlikke muutusi läbi viia, siis te peate tööd tegema personaliga, personal peab uskuma neisse muudatustesse. Te võite muidugi juhina midagi ütelda ja selgitada, kuidas eh, töötajate tööd hinnatakse ja nii edasi, aga ma arvan, et äh, sama käib ka sisekommunikatsiooni kohta. sisekommunikatsioon on väga oluline, kui te tahate läbi viia muudatusi, mis jääksid ka kestma. Uh, um, sort of uh, when... see siis kokkuvõtteks äh, on minu vastus, äh, kui kirjeldan teile tööd erinevate organisatsioonidega ja muutustega neis. tulemusauditid jah, see on tõepoolest äh, võtmetähtsusega küsimus, mis te tõstatate. mina arvan, et tulemusauditit on väga raske ära määratleda, sellepärast et, et me ei tea täpselt, mis see tulemus siis on. see võib olla tegevus, see võib olla mõju väga palju asju võib siia alla käima, aga enamasti me räägime majandusest, tõhususest ja mõjususest. ma arvan, et kõik need kolm osa peavad hea tulemusauditi alla käima. ma usun, et kui te teete tööd tulemusauditiga, siis peaksite olema päris hulljulge, ei tohiks liiga kartlik olla, liiga tagasihoidlik tuleks vaadata, kas asjad õigesti välja kukuvad, kuid tuleks vaadata, kas tehakse õigeid asju. ja muidugi see käib kokku ka sellega, mis parlament on otsustanud. tulemusaudit äh, ei ole selline, mis igal juhul täpselt samal moel sobiks, siin võib olla tegemist erinevate juhtumitega ja erinevate lahendustega ja ma arvan, et selles suunas me ka töötame ja seda ma toetaksin. Frau Kollegin Ayala, bitte kolleeg Ajala Sender. Sí, eh, muchas gracias eh.... jah, suur aitäh. tere tulemast siia. nagu kolleeg, ka mina tunnen eh, head meelt selle üle, et eh, Rootsi valitsus otsustas nimetada naissooskandidaadi see läheb kokku ka tegelikult äh, Rootsi valitsuse poolt lubatuga naiste ja meeste võrdõiguslikkuse vallas. Te ütlete, et äh, tulemusaudit äh, sõltub valdkonnast. aga mina tahaksin küsida järgmist on jõutud kokkuleppele indikaatorite osas kolme institutsiooni vahel. parlament riiklik kontrollikoda ja valitsus ning need indikaatorid siis ma tahaksingi küsida, kas valitsus arvestab indikaatoritega, kui ta oma eelarvet ette valmistab? Nendes lepiti kolmepoolselt siis kokku ja veel üks küsimus. Te ütlesite, ma leian, et see on paljulubav, et oma vastuse lõpus te ütlete, et kohus, vabandust, kontrollikoda ei saa otseselt äh, esitada nõudmisi liikmesriigile oma tegevuse parandamiseks. ta saab teha soovitusi, aga ta võib äh, kohandada komisjoni äh, tööd selleks, et komisjon saaks paremini nõuda reeglitest kinnipidamist, et need reeglid oleksid tõhusamad. kas te saate meile ütelda, mida te arvate sellest? sellepärast, et te olete osalenud kont-, kontrollikoja töös Rootsis, te olete olnud kontaktrühmas. jah, tõepoolest, kontrollikoda esitab omad soovitused, tihtilugu näidatakse näpuga ühele või teisele osapoolele. aga me oleme näinud, et paljud leiavad, et tel-, selline tegutsemisviis ei ole väga viljakas. mis teie arvate, kuidas liikmesriigid saaksid kõige paremini hakata ellu rakendama Kontrollikoja poolt tehtud soovitusi. kuidas oleks võimalik saada paremaid andmeid liikmed, äh, ka komisjonilt ja kuidas te tagate paremat koostööd komisjoniga liikmesriikidele? aitäh! ka need küsimused on väga huvipakkuvad. tulemusaudit ja tulemusaru äh, äh, eelarvestamine ma usun, et Rootsi on päris kaugele jõudnud just tulemuseelarves. indikaatorid on aga miski, milles valitsus ise kokku lepib vahel riiklik auditikoda võib teha soovitusi kriteeriumite kohta, kuidas need indikaatorid äh, täpsemalt sõnastada, aga läbirääkimisi või kokkulepet siin ei ole tulemuspõhine eelarvestamine on ikkagi peaasjalikult valitsuse pädevuses. aga muidugi äh, riikliku auditikoja jaoks on väga oluline vaadata üle need indikaatorid, vaadata, kas äh, valitsus äh, on tõde rääkinud parlamendile ja nii edasi ning auditikoda, kontrollikoda, ma saan aru, ei saa kõiki indikaatoreid läbi vaadata, aga kontrollikoda igastahes töötab selles suunas ja minu meelest on see väga arukas. teine küsimus, mida kontrollikoda saab teha andmete kvaliteediga, mis tulevad liikmesriikidest? nagu te ütlesite, peatusin ma sellel ka oma vastuses me peame survet avaldama komisjonile, komisjon on vastutav kontrolli eest. ja võib-olla oleks heaks, et kontrollikoja soovitused oleksid eh, piisavalt täpsed selleks, et eh, lubada, võimaldada komisjonil küsida õigeid asju liikmesriikidelt. see on võib-olla miski, mida peaks eh, soovitustes tegema paremini. ja teiseks koostöö ja siin mainisite kontaktrühma liikmesriikide ning äh, Euroopa Liidu Kontrollikoja vaheline koostöö äh, on kindlasti oluline, see on oluline koht, kus saab arutada ka äh, seda, kuidas liikmesriikide kontrollikojad saavad infot Euroopa Liidu omalt ja vastupidi, ehk siis tuleb metoodikat vahetada, kuid samuti andmeid, statistikat. see on väga tähtis ning kolmandaks, ma arvan, et on samuti oluline et kui Kontrollikoda on oma aruande koostanud ning ülevaade riikide kohta on olemas, siis me peaksime läbipaistvalt äh, käituma ja peaksime kutsuma üles liikmesriike ka tutvuma Kontrollikoja raportitega, nii et nad saaksid omaenda statistikat parandada ning andmete kogumist siis, mida komisjon hiljem kasutab. nii toimiks kogu see pilt mõistatus paremini ja, ich habe mich selbst auch noch auf die Rednerliste ja panin ka enda kõnelejate nimekirja. on äh, tõesti muljetavaldav, äh, kui paljudes äh, valdkondades te olete kogemusi kogunud. mul on kaks küsimust. milliste Euroopa Liidu programmidega olete te kokku puutunud, kui üldse? millised olid teie kogemused nende programmidega ja teiseks küsimus, mida ma esitan kõikidele kandidaatidele milline saab olema teie põhiline elukoht, kas te kolite kogu äh, oma kraamiga Luksemburgi või te hakkate elama pigem nii, et olete need paar päeva hotellis ja siis lähete tagasi Stockholmi? aitäh, mina ei ole olnud seotud otseselt ühegi Euroopa Liidu programmiga, olen lugenud nende kohta, jälginud nende toimimist, aga ma ei ole professionaalselt olnud seotud Euroopa Liidu programmidega. mis puudutab eh, minu prioriteete, kui ma saaksin teie toetuse, siis ma muidugi läheks eh, Luksemburgi, ma tahaks seal elada, ma olen eh, incognito seal ka käinud ja ma loodan, et mu abikaasa Eh, saaks ka liituda loodetavasti paari aasta pärast minuga. jah, loodame seda ka teie huvides. ja nüüd raportöör lõppsõnaks. Well, it's a pleasure to jah, tõesti, mul on hea meel eh, seda arutelu kokku võtta, sellepärast et see on olnud igati positiivne ja julgustav. ja see on ka põhjuseks, miks ma ei taha avaldada teile survet sellega, et nõuame seda, kui, eh, nõuaksime seda, et hakata leppeid eh, muutma ja, ja tagama seda, et kõik liikmesriigid oleksid Luksemburgis kohal, kui see on võimalik ka vähematega eh, midagi saavutada. aga kui te juba plaanite Luksemburgi kolimist, mis on Euroopa südames, siis see on kindlasti väga huvitav koht, siiani olete seal käinud incognito, aga kui te juba seal olete pärast hääletust ja ka nõukogu oma, võib-olla leiate aega ja pealehakkamist selleks mõtelda järgi tulemusauditi äh, tegemise võimaluse kohta toimimislepingute üle ma usun, et Rootsi ei, võib-olla ei kuuluks nende riikide hulka, kes sellest tegevusest äh, midagi kaotaks. suur aitäh, head kolleegid, arvan, et kandidaat on väga hea ja me saame toetada tema tööd Luksemburgis. ja suur tänu. nüüd oleme jõudnud kuulamiste avaliku osa lõppu ja palun äh, kõikidel, kes äh, ei äh, oma hääletamisõigust ja kes ei kuulu sekretäriaati, nüüd lahkuda siit ruumist. jah, darf ich? jah. Ich möchte, I would like to ask you to prepare your voting card. ja palun valmistage ette oma hääletuskaardid, meil tuleb salajane hääletus, pange need valmis